proua Lunatšekilt Euroopa Liidu ja Kosovo assotsieerumise stabiliseerimisleping. proua Lunatšek, palun. suur aitäh, lugupeetud president, äh, kolleegid. asepresidendiga no, äh, tahaksin alustada, enne kui lähen detailide juurde, sellest, et meeni-, meenutaksin üheksakümne kaheksanda aasta Sahharovi äh, laureaati, kes hukkus, kes suri, vabandust, kümme aastat tagasi. tema on nagu Kosovos iseseisvuse sümboliks, ta oli suur poeet ja suur juht ja tahaksin mälestada teda siin tänase arutelu alguses. nüüd tulles Euroopa Liidu äh, Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu juurde, siis seda arutati kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist mais, alustati juulis kaks tuhat neliteist nõukogu kahekümne teisel oktoobril kaks tuhat viisteist ta andis oma nõusoleku ning selle allkirjastati Strasbourgis kahekümne seitsmendal oktoobril Frederica Mogherini, kõrge esindaja, asepresidendi poolt ja äh, teie poolt, härra Haan ning samuti Kosovi äh, Vabariigi poolt, peaministri Mustafa poolt ning nüüd on ka Kosovo Assamblee selle ratifitseerinud ja homme me hääletame siis assotsieerumis ning stabiliseerimis- lepingud ning seejärel peale heakskiitmist saab see ka jõustuda. tegemist on ajaloolise hetkega Kosovo jaoks, sellepärast et tegemist on esimese korraga, mil Euroopa Liit ja Kosovo oma, Kosovo omavad lepingulisi suhteid. tegemist on esimese ametliku sammuga Euroopa Liidu integratsiooni suunas ning liikmeks saamise suunas jah, see on aega võtnud, sellepärast et Kosovo on uus riik, alles kaheksa aastat tagasi said nad iseseisvaks ja ka nõukogul läks aega, aga ma tahaksin väljendada siinkohal ka oma rahulolu sellele, et need viis liikmesriiki, kes veel ei ole ratifitseerinud, on, on nüüdseks oma nõusoleku andnud riikide esindajad, ministrid külastavad Kosovot, nii et te teate, mis seal toimub, palun tunnustage seda riiki, tegemist on noorima riigiga Euroopas, kellelegi sellest kahju ei tõuse. nüüd, äh, mis see leping on? nagu ma ütlesin, tegemist on esimese lepingulise suhtega, pakub alust kaubanduseks, poliitiliseks dialoogiks, koostööks, katab erinevaid sektoreid tugevdab demokraatia põhimõtteid, inimõigusi, kuid see on samuti äh, raamistikuks hariduse, energia, keskkonna, sise- äh, ja õigusküsimuste alaseks koostööks. samuti pannakse sellega paika õigused ja kohustused ning äh, tegemist on väga tugeva stiimuliga reformide läbiviimiseks, sellepärast et Kosovos on endiselt reforme vaja ja valitsus peab edasi liikuma sellel teel. samuti luuakse sellega võimalusi investeeringuteks, kuid samas eh, samuti nõutakse head valitsemistava, nõutakse Euroopa standardite kohaldamist ning Euroopa õigusest kinnipidamist, vabandust, Euroopa õigusele lähenemist samuti tähendab see kontakt inimeste vahel, ekspertide vahel, eh, kodanike vahel eh, hariduses, keskkonnaküsimustes, kuid samuti eh, kuritegevuse vastases võitluses ja nii edasi. edasine suhete tugevnemine naaberriikidega on ka üheks eesmärgiks, see aitab kaasa stabiilsusele kogu piirkonnas. kuid muidugi see inimestevaheline dialoog, kodanikevaheline dialoog tähendab samuti äh, seda, et Kosovo ja Euroopa Liit mõlemad peavad edasi liikuma viisa liberaliseerimisega. Kosovo on ainus riik selles piirkonnas, kus nad ei saa, kus kodanikud ei saa endiselt vabalt reisida. seega see on väga oluliseks sammuks viisa liberaliseerimise teel. loodet-, loodetavasti jõuame nii kaugele järgnevate kuude jooksul. suur aitäh, proua Lunatšek. järgmisena volinik Haan komisjoni nimel, palun. <clears throat> aitäh, proua president, auväärsed saadikud. kõigepealt tahaksin ma teid tänada toetuse eest jätkuvale Kosovoga suhete arendamisele. tahaksin tänada ka välisasjade ja väliskaubanduse komisjoni ning eelkõige raportööri proua Lunatšeki toetuse eest homne hääletus stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu üle, mille, milles me Kosovoga läbirääkimise, on märk progressist. see lepe on uus maamärk meie suhete arengus ning loodetavasti kogu Kosovo ja Lääne-Balkani arengus. see on esimene formaalne lep-, lepinguline öö, suhe Euroopa Liidu ja Kosovo vahel Kosovo seega ühineb ülejäänud selle piirkonna riikidega ning saab nüüd süvendada poliitilisi ja majanduslikke suhteid ja öö, jagada ka Euroopa perspektiivi, mis seab meie ühiseks eesmärgiks rahu, julgeoleku ja jõukuse. Kosovol on vaja, vaja palju majandusreforme, millel peaks kaasas käima õigusriigi põhimõtte järgimine tuleb tagada parem ettevõtluskeskkond, mis läbi saaks luua ka vajalikke töökohti. see lepe loob vajaliku õigusliku raamistiku ning ühildab õigustiku Euroopa omaga. samuti tagatakse kapitali, teenuste ja kaupade vaba liikumise, mis läbi Kosovo kodanike jaoks madala, muutuvad ka hinnad madalamaks koostöö transpordi ja energia valdkonnas on tähtis. see näitab, e-, et me soovime rohkem in-, e-, integreerida neid Euroopa infrastruktuuri. see peaks tugevdama ka regionaalset koostööd. Kosovo on endale võtnud kohustuse nähtavalt ja tuntavalt parandada suhteid Serbiaga. see oli aluspõhimõte meie leppe juures. Euroopa poolt edendatud dialoog Serbiaga on seetõttu õiguslik kohustus. Kosovo peab selle leppe ellu rakendama ning jätkama tööd tulevaste lepete suunas. nagu me viimastel kuudel oleme näinud, siis vahel tähendab see raskete otsuste vastuvõtmist ning kompromissidele jõudmist. lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, et lepe kaasab ka sätteid, millega Kosovo peab vastama demokraatia rahvusvahelistele standarditele, see on eriti oluline, pidades silmas väljakutseid, mis Kosovo ees praegu seisavad. see tähendab seda, et institutsioonid, mis tagavad demokraatliku valitsemise ning reeglid, mis tagavad nende institutsioonide töö, on sellised, millest tuleb kinni pidada. poliitiline diskursus peab olema vaba ja läbipaistev vägivallal ei ole demokraatlikus süsteemis kohta. siinkohal sooviksin üles kutsuda Kosovo poliitikuid vahetama vabalt oma poliitilisi ideid, lahendama oma erimeelsused, tagamaks Euroopa väljavaated terve riigi jaoks ilma vägivallata, ilma ähvarduste ja ohustamiseta. president, auväärsed saadikud, tahaksin veel kord teid tänada teie toetuse eest ning ma ootan väga järgnevat arutelu. suur tänu, härra volinik Haan. Inta komisjoni nimel saab sõna härra Schenfeld. proua president, härra volinik, daamid ja härrad ma sooviksin kindlalt toetada seda stabiliseerimis- ja assotsiatsi-, assotsiatsioonilepingut Kosovoga. Kosovo on väike riik Balkani piirkonnas, see on viimane riik pikas äh, rea, riikide reas, kellega me oleme assotsiatsioonilepingu sõlminud. nagu volinik ütles, sisaldab see lepe tervet rida väga häid asju Euroopa Liidu jaoks, aga eelkõige selle väikese riigi ja rahva jaoks. see on võib-olla kõige vaesem rahvas Euroopas. seega anname me nüüd võimaluse seda riiki toetada. see on kasulik ka Euroopa Liidule. võtame kas või rändeküsimuse mis on meie ees praegu seisev suur väljakutse. suur tänu. järgmisena kõnelejad fraktsioonide nimel. härra Altaktusson Rahvapartei nimel kõigepealt. suur tänu, president. tegemist on ajaloolise ja rõõmsa sündmusega, et Kosovoga sõlmitav lepe muutub reaalsuseks, see tähendab uusi võimaluse, võimalusi selle riigi majandusele, tõkked, turutõkked on eemaldatud ning see tähendab, et Kosovo tulevik on euroopalik, samal ajal võib näha, et Euroopa integratsiooni ei saa võtta iseenesestmõistetavana, selle jaoks on vaja poliitilist tahet ja otsuseid kõigepealt tuleb ellu rakendada reformid ning selles kontekstis panime tähele, et raportöör Lu-, proua Lunatšek rõhutas seda, et väga tarvilik on edasi võidelda korruptsiooniga. korruptsioon on üüratud takistus Kosovo edasise arengu ees. poliitilise tahte alla peab langema ka kokkulepete ellurakendamine, mis võivad olla küll valijate hulgas ebapopulaarsed, aga need on vajalikud selleks, et normaliseerida suhted naaberriikidega. see on mõlema huvides, mõlema poole huvides. tahaksin avaldada toetust selle esimese ametliku Euroopa Liidu ja Kosovo vahelise leppe suhtes. aitäh! järgmisena härra Pantseri. suur aitäh. see assotsiatsiooni ja stabiliseerimisleping Kosovoga on oluliseks sammuks ja sellepärast, et sellega luuakse tingimused Euroopa Liidule lähenemisele. nagu ütlesin, siis see leping samuti stabiliseerib äh, kogu olukorda aitab edasisele kaubandusele ning koostööle erinevates sektorites. muidugi see kokkulepe on oluline, aga mitte lõplik olukord. Kosovos on endiselt problemaatiline, nagu me ka hiljutiste meeleavalduste käigus nägime on vaja tugevdada institutsionaalseid struktuure ja demokraatiat eh, Kosovos, see on vajalikuks selleks, et positiivset tulevikku eh, tagada riigile on vaja eelkõige just praegu äh, demokraatiale tähelepanu pöörata. Äh, rändeprobleemid on suured ning äh, Kosovo on risteeks ning peame väga suurt tähelepanu sealt toimuvale pöörama, sellepärast et vastasel juhul võivad järgneda väga tõsised probleemid ka Euroopa Liidu jaoks ja see on ka põhjuseks, miks me täiel määral toetame assotsiatsiooni stabilisatsiooni ning stabiliseerimislepingut ning samuti leiame, et tuleks üles kutsuda Euroopa Liidu komisjoni aitama Kosovot edasi liikuda eesmärkide poole, meil on vaja, et see riik reformide teel edasi liiguks ning äh, konsolideeriks demokraatiat, aitäh. aitäh. härra Tšambatski ECR-i nimel приветствам споразумението стабилизиране и асоцииране на Kosovo с Европейския съюз. Suur aitäh! stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Kosovoga on oluline. tahaksin tervitada proua Lunatšeki ja tänada teda tehtud töö eest. institutsioonid Kosovos on tõsise politsei surve all, õigussüsteem ei toimi nii nagu peaks, ei ole edusamme saavutatud ei organiseeritud kuritegevuse vastu ega ka korruptsiooni vastu Euroopaga integreerumine on oluline Kosovo jaoks sellepärast, et riigil on vaja abi selleks, et riik ja institutsioone üles ehitada. Kosovo kodanikel on vaja samuti tööd, neil on vaja võimalust äh, kaubitseda ning oma elatustaset tõsta. mitte kuskil mujal ei ole etnilised suhted niivõrd olulised kui seal äh, ühe riigi siseselt. Äh, vältimaks igasuguseid konflikte rahvaste vahel peame me pöörama tähelepanu olukorrale mitte ainult Kosovos, vaid ka kõikides eh, teistes riikides, kes liituvad. siin peab silmas muuhulgas ka Bulgaaria eh, vähemusi eh, ning ka teistes riikides olevaid vähemusi. aitäh, härra Rados, ALDE fraktsiooni nimel kaks minutit. suur tänu, proua president, härra volinik, ALDE fraktsiooni nimel tahaksin täielikult toetada Euroopa Liidu Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut. ma ka eeldan, et varsti kirjutatakse alla raamlepingule, mis puudutab Kosovo osalemist Euroopa Liidu tegevuses. Kosovos valitseb ebastabiilsus, seda regioonis, mis on ebastabiilne me ju teame, et kaks riiki, Serbia ja Bosnia ja Hertsegoviina, ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust. on veel lahendamata küsimusi ning on teatud poliitilised jõud, mis ei soovi tunnustada seda riiki. ning nad soovivad ka teatud piire muuta. see toob paratamatult kaasa konfliktid. seetõttu on vaja väga tõhusalt see leping ellu rakendada. tegemist ei ole ainult majandusliku lepinguga, see on seotud demokraatlike institutsioonide ülesehitamisega, kohtusüsteemi tugevdamisega, seetõttu on väga oluline pühendunult see leping ellu rakendada. see on Euroopa Liidu huvides ning tuleb kasuks ka Kosovo inimestele ainult nii saame me tagada, et Kosovo saab varsti kandideerida Euroopa Liidu liikmeks saamisele ning ühineda Euroopa perega. see riik saab muutuda stabiilseks ning terve see piirkond saab muutuda stabiilseks, sest geograafiliselt on tegemist ju Euroopa piirkonnaga seetõttu peaks ähm, osalt liitumisprotsess olema nii kiire kui võimalik. aitäh! kahjuks ei ole meil võimalik sinise kaardi küsimusi lubada, sest meil hakkab aeg otsa saama. Läheme päeva kõnelejate nimekirjaga edasi, järgmisena härra Kauso, üks minut suur tänu. meie fraktsioon oma vaateid Kosovo suhtes ei ole muutnud. tegemist on libariigiga, äh, rahvusvahelist õigust silmas pidades. üle poole äh, ÜRO liikmetest äh, seda ei tunnusta, minu kodumaa seda samuti ei tunnusta, tuletaksin meelde öö, Äh, ÜRO resolutsiooni neli kaks kaks, mis puudutab Kosovot. Serbia valitsus ning Kosovo ajutised võimud ei ole ka poliitilist kokkulepet veel saavutanud. seega arenguid ei ole. me seega toetame Kosovot, mitte rahvusvahelist õigust. seal on suur USA sõjaväebaas ning loomulikult venelased kontrollivad kogu naftat ja gaasi, mis läbi sealsete torude voolab. suur tänu, järgmisena härra Saranopoulos. Impe-, imperialistlikud äh, lähenemised geopoliitilistest tingimustest tulenevalt äh,, võttes arvesse äh, energiakoridore äh,, ning NATO tegutsemist, see kõik tuleneb Vene kodanluse soovidest. soovitakse luua protektoriaat, luua lõhesid rahvaste vahel selleks, et kaitsta kohaliku kodanluse ja NATO huvesid. see resolutsioon nüüd tunnustab Kosovot samas me ei saa seda teha, sest see tähendab, et soovitakse veelgi piire muuta, soovitakse oma territooriumit suurendada, üritatakse Kosovot ühendada Albaaniaga. see toob omakorda kaasa lõhed, uued lõhed Kreeka ja eelmi-, endiste Jugoslaavia vabariikide vahel meie parlamendis on isegi rühm saadikuid, mille nimi on Makedoonia sõbrad, me peame lõpetama kapitalismi, mistõttu kaovad ka sõjad ja põgenikud. nüüd oleme ära kuulanud fraktsioonide nimel kõnelejad ja enda nimel kõneleb esimesena härra Kukan. aitäh, tahaksin kõigepealt õnnitleda Kosovo valitsust ja parlamente selle lepingu lõpuleviimisel ja vastuvõtmisel, see on oluline verstapost. lepinguliste suhete loomine avab uued võimalused Kosovo ja Euroopa Liidu integratsioonis ja see leping annab stiimuli eh, reformide läbiviimiseks Kosovole. see on üks vaesemaid riike selles piirkonnas. Kosovo peaks kasutama seda lepingut võimalusena majanduslikuks ja sotsiaalseks kasvuks, aga samuti võimalusena äh, institutsionaalsete ja poliitiliste reformide läbiviimiseks. Euroopa Liit jagab vastutust äh, selle piirkonna arengute eest ja me peame tugevdama oma suhteid selle piirkonnaga. stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping on samm õiges suunas äh, tarvis Äh, on järgmisena tagada viisavaba reisimine Kosovo kodanikele ja äh, stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga oleme astunud olulise sammu, kaotades barjäärid oma suhetes Kosovoga. me peaksime olema valmis astuma järgmise sammu, äh, kaotama barjäärid oma suhetes Kosovo inimestega. aitäh! suur tänu ja härra Pikula järgmiseks poolteist minutit. suur tänu. ma tervitan seda stabiliseerimise assotsieerimislepingut Kosovoga pärast vähem kui aastast läbirääkimisperioodi. Äh, delegatsiooni juhina ma usun, et Euroopa Euroopa Parlament annab nõusoleku allakirjutamiseks. Eh, tegemist on tunnustusega Kosovo Euroopa perspektiivile. ja see on osa protsessist eh, suhete loomiseks Lääne-Balkani riikidega. see loob võimalusi investeeringuteks, majanduskasvuks ja finantsarenguks, Euroopa standardite rakendamise ja äh, Euroopa normide rakendamise kaudu, aga edasiminek sõltub kõikide poliitiliste jõudude konstruktiivsest koostööst. alati aga seda saavutada ei õnnestu. on teatud probleeme ja takistusi, mida me oleme viimasel ajal näinud ja mis ei ole sobivad riigile, kes püüdleb Euroopa suunas. me peame võitlema ka terrorismi ja radikaliseerimise vastu ja võtma meetmeid, et vähendada ebaseaduslike rändajate arvu. see leping on esimene eh, samm selles eh, suunas ja see leping eh, on aluseks järgnevatele institutsionaalsetele ja muudele reformidele ja see tagab, et see kõige noorem Euroopa riik saab tunda igakülgset Euroopa toetust. aitäh. proua Tomašitš suur tänu. Äh, Kosovo valitsuse pingutused äh, selle lepingu allakirjutamiseks on parim tagatis äh, Kosovo Euroopa Liidu väljavaadetele. tegemist on noore demokraatiaga, mille ees on palju väljakutseid ja ülesandeid, seepärast on oluline, et nende valitsus oleks täielikult pühendunud Euro-Atlandi integratsioonile. tegemist on protsessiga, mis on suureks testiks tarvis on üles näidata juhtimist ja visiooni selles piirkonnas. rääkides Kosovo rahvusvahelise tunnustamise küsimusest, tuleb kõigepealt meelde küsimus, et kui ausad me oleme Kosovo suhtes, me räägime Euroopa perspektiivist, aga endiselt on liikmesriike, kes ei ole tunnustanud Kosovo vabariiki. ja see leping ei ole esimene või kõige oluline, olulisem samm Euroopa poole liikumisel vaid äh, lik-, kõikide liikmesriikide poolne tunnustamine on oluline samm, nii et ma kutsun kõiki liikmesriike, kes ei ole seda veel teinud, tunnustama Kosovot. suur aitäh, kolleeg ja fraktsioonilise kuuluvuseta liikmena härra Sünadinos, üks minut. üheksakümne üheksandal aastal ÜRO Julgeolekunõukogu ähm, pani Kosovo ajutise valitsemise režiimi alla ja Kosovo geograafilises, vaimses ja moraalses mõttes on äh, Serbia süda ja hing alates äh, Kosovo äh, lahingust viinud servlaste, mm, bosnialaste ja kosovolaste vahel türklaste vastu ja mõned, kes äh, ajalooga kursis ei ole, äh, nüüd võtavad vastu selle stabiliseerimise, assotsieerimise lepingu. Kosovo vastuvõtmine muudaks vägivaldselt riigi piire ja see teeniks Albaania natsionalistlikke huve ja samamoodi Põhja-Küprose küsimust mõjutaks. aitäh ja viimaks härra Frantsulesse. kõik äh, lõpuks meie naabrust olevad riigid äh, ühinevad Euroopa Liiduga ja see on nende ja meie huvides äh, tunnustaksin äh, proua Mogherinit selle ajalise lepingu eest, äh, mille läbirääkimisi ta pidas Serbia ja Kosovo vahel Belgradi ja Brüsseli suhete normaliseerimiseks, aga mm, Belgrad ei tunnustanud Kosovo sõltumatust. on endiselt viis Euroopa Liidu riiki, mis ei ole tunnustanud Kosovo sõltumatust ja see mehhanism, mis praegu käiku lastakse, on suikeneerimismehhanism äh, Kosovo lähendamiseks Euroopa Liidule. komisjon ja liikmesriigid peavad leidma võimaluse, kuidas äh, alustada selle territooriumi läbirääkimisi Euroopa Liiduga liitumiseks, ilma et seda tunnustaks kõik liikmesriigid äh, kõnelejad katkestatakse. kallid kolleegid, me oleme nüüd jõudnud vaba mikrofoni sessiooni juurde, härra Kelly kõigepealt. suur tänu, ma olen kuulanud seda arutelu, see on olnud väga äh, küps arutelu, enamik pooldab äh, seda lepingut ja ka mina toetan seda vägagi, et Kosovo rahvas saaks nautida kõrgemat elatustaset ja äh, tugev, suuremat usaldust, see looks rohkem töökohti inimeste jaoks ja jään ka ootama seda päeva, kui Kosovost saab täieõigusliku Euroopa Liidu liige, aga teiselt poolt Iirimaa on väike riik Euroopa läänepoolsel äärel ja üheksakümne kolmandal aastal liitusime ja me oleme väga suurt kasu saanud Euroopa Liidust ja meil ei tule pähegi lahkuda, mida Ühendkuningriik kaalub. nii et ähm, selline leping loob stabiilsust, parema naabruskonna ja ka reformid, mida on samuti vaja. aitäh! Rassoni. suur tänu selle võimaluse eest. stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping on äh, võtmetähtsusega väga tõhus vahend meie naabruspoliitikas. selle piirkonna stabiilsus ja demokraatlik areng on väga oluline ning seetõttu on viimane aeg, et me annaksime ka Kosovole võimaluse, sealhulgas viisavaba reisimise võimaluse, aga kahjuks on ka takistusi sellel teel, sest viis Euroopa Liidu liikmesriiki ei tunnusta Kosovot iseseisva riigina. see on nüüd võimalus nende liikmesriikide jaoks oma seisukohta kohandada. selleks on ka viimane aeg. dialoog Pristina ja Belgradi vahel on samuti äärmiselt oluline, suur tänu. järgmine kõneleja. Äh, kolleeg Trautmans. Dank u wel, eh, voorzitter, en dank u ook aan de commissaris. Het rapport. suur tänu, tahaksin ka tänada volinikku proua Lunatšeki raport räägib väga olulisest asjast, stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust, mis on esimene samm suhete tihendamisel Euroopa Liidu ja Kosovo vahel ja seega väärib see meie täielikku toetust. peaaegu aru, hääletame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eduaruannet, kui kõik läheb hästi ja me peame toetama Kosovot äh, sõltumatuks ja vabaks ühiskonnaks saamisel. suur tänu, härra Šultus! Äh. suur aitäh, tahaksin tänada ka raportööri proua Lunatšeki suurepärase töö eest ja kõikide pingutuste eest, äh, mis on tehtud selle raporti koostamiseks. ma arvan, et assotsieerimisleping on keskse tähtsusega ja see on tegelikult nii-öelda aken maailma Kosovo jaoks, mis viimaste aastate, aastakümnete jooksul on läbi teinud väga keerulise perioodi. see on ka märgiks äh, kaupade ja inimeste vabast liikumisest ja aitab kaasa viisavaba režiimi loomisele ning see leping Äh, loob võimalused ka energiasektori ja infrastruktuuri valdkonna arenguks ja võimaldab ka keskkonna väljakutsetega paremini toime tulla. Kosovo mängib ka väga olulist rolli selle regiooni stabiilsuse seisukohast ja see on väga tähtis Euroopa Liidu jaoks. suur aitäh, härra Šoltas, härra Obermeier, palun, seega on suur tänu, härra president, pole saladus, et et suurem osa meie kodanikest peab suurimaks ohuks Euroopale äh, sõjalist äh, islamit. kui me soovime nende arvamust äh, tõsiselt võtta, siis ei ole ka Kosovo puhul meil mingisugust võimalust, kui pidada seda kurssi, mida rap-, raport siin ka seadnud on. sest äh, aga me peame nüüd küsima, kas Kosovost saab esimene Euroopa islamiriik Äh, võttes arvesse, et uudised ütlevad, et Saudi Araabia ehitab seal äh, suures mahus mošeeseid. Saudi Araabia kuningriigi jaoks oleks Kosovo äh, täiuslik Trooja hobune Euroopa Liidus ning seda ohtu tuleb mõista minu jaoks on assotsieerumine või liikmelisus Kosovo ja-, Kosovo jaoks ebarealistlik. aitäh, härra Obermeier. vaba mikrofon on nüüd lõppenud, saab sõna härra volinik Haan. Ähm, ähm, äh, lugupeetud äh, liikmed stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Euroopa Liidu ja Kosovo vahel on väga oluliseks sammuks. see on võtmesammuks ka ülejäänud Balkani riikidega taoliste lepingute sõlmimisel. oluline on, et kogu see piirkond jagaks sama tulevikku, sama visiooni, samu nägemusi. muuhulgas tähendab see seda selget Euroopa Liidu perspektiivi ja teisisõnu tähendab see seda, et on vaja jagada Euroopa väärtusi. ja muuhulgas ka tähendab see selget vahet riigi ja kiriku vahel. aga järgmiseks väljakutseks on rakendamine. see kokkulepe peab kõigepealt jõustuma, tulemusi kohe me ei näe. ja selle peab ellu rakendama nii, nagu kokku lepitud ei saa muidugi loota, et see lahendaks kõik Kosovo probleemid, aga mul ei ole kahtlustki, et äh, see tugevdab kuuluvustunnet äh, ning aitab luua struktuure ja ka teised võivad sellest, selles piirkonnas eeskuju võtta. tegemist on äh, raamistikuga, mis lubab rahu, stabiilsust ja jõukust samuti tahaksin kasutada võimalust ja jällegi pöörduda valitsuste poole. tulge laua ümber ja arutagem omavahel äh, erinevusi. liiga palju on juba aega kaduma läinud Kosovos, Kosovol aga ei ole liiga palju aega. poliitikud võlgnevad lahenduste leidmise kodanikele, neil on vaja kiiresti tegutseda. Kosovo kodanikud väärivad äh, seda ja ma tahaksin pöörduda siinse koja poole ja paluda, et te aitaksite Kosovol läheneda Euroopale. suur aitäh veel kord! suur tänu, härra Haan! arutelu lõpetuseks veel kord äh, raportöör proua Luna Tšekk jah, suur aitäh, räägin inglise keeles, lugupeetud president, volinik, kolleegid, ma tahaksin tänada teid kõiki, head kolleegid, ka kõiki neid, kes äh, on riikides, kes ei tunnusta Kosovot, selle eest, et te äh, toetate stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut, nagu ma ütlesin juba enne, on see väga oluliseks sammuks. ma tahaksin äh, pöörduda ühe mittetoetaja poole kuuest ja ma peaksin teda parandama, sellepärast et üle poole ÜRO liikmesriikidest on tunnustanud Kosovot. nii et nüüd oleks tõesti tagumine aeg, et äh, Kosovost saaks ÜRO liige. nüüd, kuna on vahetatud erinevaid argumente, tahaksin mina omalt poolt äh, rääkida kahest asjast. kõigepealt äh, tuleb meelde, mälestasime alguses Saharovi auhinna laureaati, tema oli mittevägivaldse võitluse sümboliks ja ma tahaksin opositsiooniparteisid Kosovo Äh, assamblees äh, sellest eeskuju võtma ning äh, ärge blokeerige enam parlamendi tööd, vaid tehke seda tööd, milleks teid valiti, sellepärast et tegemist on noorima vabariigiga Euroopa kontinendil. ja nüüd veel kokkuvõtteks tahaksin mainida hoopis midagi muud ja tegemist on väga hea uudisega Kosovost. eelmise nädala neljapäeval tuli välja esimene Kosovo lühifilm ja see nimetati akadeemia auhinna kandidaadiks äh, äh action äh, lühifilmi žanri raames. nii et äh, tegemist on siis äh, näitega selle riigi edasiarengust ning loodan, et me saame toetada seda. suur tänu, proua Lunatšek, arutelu on sellega lõppenud, hääletus toimub